muudatusteks ja komisjonide nimet-, komisjonidesse nimetamise kohta ja vastav nimekiri avalikustatakse koos selle istungi protokolliga ja kui protokolli vastuvõtmise hetkeks ei ole vastuväidet sellele esitatud, siis on need muudatused ja nimetamised mm, komisjonidesse ka kinnitatud. vastavalt kodukorra artikli sada viis lõikele kuus on mulle